La Presidente. Buongiorno colleghi, la seduta è aperta. tere hommikust, lugupeetud daamid ja härrad. kuulutan eile õhtul katkestatud täiskogu osaistungjärgu uuesti avatuks ja esimeseks päevakorrapunktiks on Hefneri raport mis puudutab institutsioonidevahelise kokkuleppe sõlmimist, äh, mis käsitleb nõukogu valduses oleva salastatud teabe edastamist Euroopa Parlamendile ja selle töötlemist Euroopa Parlamendi poolt äh, seoses teemadega, mis ei kuulu ühise välispoliitika, äh, julgeolekupoliitika valdkonda ja härra Hefner saab sõna raportöörina. suur tänu, proua president, kallid kolleegid, meil on täna võimalus teha otsustav samm edasi demokraatia, rohkema demokraatia poole Euroopas, sest demokraatia põhineb ju nendel põhimõtetel, et poliitika ei toimu suletud uste taga, vaid et arutelud on avalikud, läbipaistvad ja et kodanikel on võimalus teada täpselt saada, mis toimub, sellepärast et poliitikud on ju kodanike poolt valitud. kodanikel peab olema õigus kontrollida poliitikas vastu võetud otsuseid. seda ootavad äh, kodanikud ka meilt, Euroopa Parlamendilt, selle ülesande andsid kodanikud meile meid valides ja vastavalt uuele lepingule on parlamendil nii võimalus kui ka kohustus Euroopa Liidu poliitikat, see tähendab ka läbirääkimisi nõukoguga, Äh, kontrollida, eriti kui räägitakse rahvusvahelistest lepingutest. aga seda on meil võimalik teha ainult siis, kui meil on selle kohta ka piisavalt informatsiooni. praegu meil seda ei ole, te mäletate kindlasti väga paljusid arutelusid nii siin kojas kui ka avalikkuse ees, toon siin kas või näiteks äh, akta alased arutelud, kus meil tuli rääkida rahvusvahelistest lepingutest, ilma et meil oleks olnud äh, olemas kõik dokumendid ja ilma, et me oleksime olnud võimelised otsustama, mis täpselt on erinevate lepingutega lubatud ja kohaldatav. seda kõike tuleb muuta, seda otsustasime me pärast põhjalikke läbirääkimisi nõukoguga meie jaoks on tähtis, kuidas me tulevikus saame juurdepääsu kõikidele dokumentidele. ma ei räägi siin praegu läbirääkimistel kasutatud dokumentidest, eriti siis, kui läbirääkimised on juba lõpetatud. ma räägin ka läbirääkimiste kavandamisest, strateegilistest dokumentidest, siseringi dokumentidest, mitteametlikest dokumentidest, konfidentsiaalsetest dokumentidest ähm,, salastatud ja väga salastatud dokumentidest, meil on seal erinevad astmed, nagu te teate, ja me peame otsustama, kuidas nende erinevate dokumentidega ümber käia. meil õnnestus saavutada ka seda, et meile, meie koja saadikutele on need dokumendid äh, juurdepääsetavad ähm, ja väga salastatud dokumentide puhul on ette nähtud eraldi menetlus teadmistes peitub väga palju mõjuvõimu ja meil on vaja saada informatsiooni, kui me peame nõukogu kontrollima. väga tähtis on aga, et me selle informatsiooniga vastutustundlikult ümber käiksime väga paljut informatsiooni, millega me tutvume, ei tohi me, me edasi anda. ma olen veendunud, et on hädavajalik ja tegemist on väga tähtsa sammuga äh, Euroopa Liidu demokraatia arendamisel, et parlament äh, mitte ainult äh, komisjoniga seda kokkulepet ei sõlmi, vaid ka nõukoguga meil on vaja teada saada, mida Euroopa Liit kaubanduslepingute, kliimaalaste läbirääkimiste, kahepoolsete kaubanduskokkulepete äh, puhul ütleb, milline on läbirääkimiste eesmärk, milliseid strateegiaid kasutatakse. meile on andnud kodanikud kohustuse sekkuda neistesse. seda küsi-, see küsimus ei ole praeguse dokumendiga ammendatud. praegusel hetkel arutame me ka ähm, uurimiskomisjonide tööd, kui meil tuleb juurelda küsimuste üle, mille puhul on tegemist seaduste rikkumisega, meil on vaja Äh, kindlaid strateegiaid ka selle kohta, kuidas me saaksime kõiki osapooli ära kuulata, selle õiguse eest peame me võitlema nii demokraatia kui ka kodanike nimel, sest muidu me ei ole meil võimalik täita seda ülesannet, mille meile on andnud valijad. meie ees on suur ülesanne, seetõttu tänan kõiki, kes aitasid seda dokumenti koostada, suur tänu! suur tänu! järgmisena saavad sõna fraktsioonide nimel kõnelejad ja kõigepealt Rahvapartei nimel härra Džaskovski, palun. suur tänu, härra president. Our negotiating team uh, and its leader uh, Mr Hefner for reaching ma tahan tänada härra Hefnerit selle väga tähtsa kokkuleppe saavutamise eest. see ei ole kunagi lihtne, eriti kui on kaasatud kaks institutsiooni ja ühele sellest on antud uued pädevused eriti sellises valdkonnas, mis on nii tundlik nagu äh, salastatud informatsioon meie läbirääkijal õnnestus seekord tõesti väga hea kokkulepe sõlmida, et meile antakse informatsiooni äh, salastatud dokumentide kohta, mis on nõukogu käes. ja tehniliselt on tegemist tegelikult äh, sammuga edasi Ehm, me oleme nõudnud seda õigust juba mitmeid aastaid, meil on niimoodi informatsiooni saades võimalik ka demokraatlikku kontrolli läbi viia ja see on kooskõlas ka läbipaistvusega, mis on selle koja prioriteediks olnud juba aastaid erinevate lepingute muutmise puhul parlament peab tegutsema vastutustundlikult ja sellepärast on meil vaja näha kogu taustapilti ja seda on meil võimalik saada just selle kokkuleppega. tegemist on laiema protsessiga, kus me võitleme selle parlamendis õiguse eest uurida erinevaid juhtumeid ja meil on vaja kokkulepe sõlmida ka veel ühise välis- ja julgeolekupoliitika osas, see töö seisab meil veel ees. läbirääkijate tiim töötas väga hästi, õiguslikud põhimõtted on paika pandud ja nüüd on tähtis, et parlament annaks oma panuse ja töötaks välja süsteemi niimoodi, et lepingut oleks võimalik ka võimalikult kiiresti rakendada. me ei tohi mööda vaadata ka sellest, et selles lepingus on ka tõlgendamisruumi, ma loodan, et Äh, nõukogu jätkab rakendamise osas meiega koostööd. meie soovime teha tihedat koostööd institutsioonide vahel, pidada kinni sätetest, mis on lepingutega paika pandud ja rakendada lepinguid nii, nagu need on kirja pandud. siin mosaiigis on puudu veel ka salastatud informatsioonile juurdepääs välis- ja julgeolekupoliitika puhul, selle küsimusega, nagu ma ütlesin, tuleb meil veel tegeleda. me edastame ühe sõnumi. tänu sellele institutsioonidevahelisele kokkuleppele on meil võimalik oma tööd parlamendis palju paremini korraldada, meil on rohkem informatsiooni, me saame oma tööd korraldada tõhusamalt ja Äh, nõukogu võib olla kindel, et me teeme oma tööd läbipaistvalt, see on olnud ka meie koja prioriteediks erinevate lepingute muutmise puhul, suur tänu! suur tänu! ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel härra Guerrero Salom, palun, kaks minutit. suur tänu, proua president! kõigepealt äh, soovin äh, tänada härra Hefnerit äh, läbirääkimiste pidamise ja raporti koostamise eest. demokraatia käsiraamatud või ka erinevad uuringud demokraatia kohta toovad välja väga palju erinevaid definitsioone demokraatia kohta. kahekümne esimese sajandi alguses äh, kujutab demokraatia endast tegelikult äh, süsteemi, mis esindab läbipaistvust ja avalikku arvamust. meie institutsioonid ei vastuta mitte ainult äh, kodanike ees, vaid neil peab olema ka aruandmiskohustus. ja selleks, et parlament saaks äh, oma ülesannet täita, seadusi välja töötada ja valitsusi kontrollida, on parlamendil vaja informatsiooni ja läbipaistvust. ainult niimoodi on võimalik Euroopa Parlamendil oma tööd ka äh, tõhusalt läbi viia ma tahaksin välja tuua kolm erinevat vaatenurka. selle lepinguga on meil võimalik ka saadikute väärikust tõsta, meil on võimalik saada informatsiooni, meil oli võimalik suurendada ka nende saadikute arvu, kellel on juurdepääs informatsioonile. raportöör, variraportöörid ja vastutavate komisjonide esimehed said juurdepääsu informatsioonile peale selle pandi paika erinevad salastatuse kategooriad ja kindlad protseduurid, kuidas informatsiooni saada. meil on vaja mõelda selle peale, kuidas ka välis- ja julgeolekupoliitika valdkonnas oleks võimalik meile salastatud informatsiooni edastada selles küsimuses peavad parlament äh, ja nõukogu koostööd tegema selleks, et välja töötada kokkulepe. ma tahan proua Hamsi, Vollist, härra Leenet ja Svoboda tänada, kes aitasid seda kokkulepet välja töötada. härra Rüübik soovib vist esitada sinise kaarti küsimuse. kas te olete nõus vastama, härra Guerrero? jah, suur tänu tahaksin kolleegilt teada saada, kas äh, tema arvates on vahet äh, äh, salastatusel, kui me räägime parlamendist ja nõukogust. kas te siin isiklikku, isiklikke huvisid ja institutsioonide huvisid, kas te nende teete vahet või on see kõik teie jaoks üks ja sama? aitäh lepe piirab, määrab äh,, piirab siis salastatud teabena defineeritud info hulka ja see annab võimaluse saadikutel juurde pääseda sellele teabele ilma julgeoleku äh, kontrollita. muidugi avaliku informatsiooniga tuleb eh, märksa avatumalt tegutseda äh, kui nii-öelda mitteavaliku informatsiooniga. sellepärast, et sellisel juhul peavad need asjad omavahel tasakaalus olema. aitäh ja ALDE fraktsiooni nimel proua Jääteenmägi, kaks minutit. aitäh, ka mina sooviksin tänada kolleeg Hefnerit hea koostöö eest, me oleme tegelikult üsnagi sama meelt me pooldame avatust, me pooldame seda, et inimestel on õigus saada infot, aga ka parlamendil on õigus teabele. vastasel juhul on meil võimal-, äh, võimatu teenida, vastasel juhul on meil võimatu mõjutada asjade kül-, kulgu. väga tervitatav, et on äh, nüüd saavutatud lõpuks ometi kokkulepe nõukogu ja parlamendi vahel, kuigi ega mingisugust erilist edasiminekut ei ole, lihtsalt praegused reeglid on kirja pandud ja see on tegelikult vägagi kahetsusväärne, nagu siin eelkõnelejad on juba öelnud, et see leping ei hõlma öö, välis- ja julgeolekupoliitikat. tänapäeval on öö, võimatu, et välis- ja julgeolekupoliitika on jäetud nii-öelda ainult eliidi öö, Eh, teadaolevaks asjaks ja, ja sellele puudub juurdepääs isegi parlamendi väliskomisjoni liikmetel. aga peame vaatama ettepoole tulevikku ja loodan, et järgmine leping saab olema ühine kõikidele institutsioonidele niimoodi, et parlament, nõukogu ja komisjon on täpselt samadest reeglitest eh, johtuvad nende dokumentidega. aitäh! aitäh, härra Fox, üks minut. aitäh, president. alustuseks sooviksin tänada kolleeg Hefnerit raportöörina tehtud töö eest. mul on väga hea meel öelda, et minu fraktsioon seda lepet toetab. meie kojal on vaja teha tähtsat tööd, meie peame nii-öelda jälgima komisjoni ja nõukogu tööd tähtis on, et maksumaksja raha kulutataks hästi ning Euroopa Liidu poliitikaid äh, realiseeritaks avatult ja läbipaistvalt. ning see leping on suures plaanis üsnagi analoogiline selle lepinguga, mis juba komisjoniga on. seda ma tervitan, meil on vaja tasakaalustatud, meil on vaja läbipaistvust ja muidugi on vaja konfidentsiaalsust säilitada ja minu arvates see leping kenasti täidab kõik need ülesanded, ma arvan, et see leping viib parema Euroopa Liidu valitsemise suunas, aitäh! tänan! järgmisena pidi sõna saama proua Veržia, keda ma kahjuks siin saalis praegu ei näe. härra Angurakise tahaksin ma nüüd välja hõigata, aga teda ma ka siin saalis ei näe niisiis saavad nüüd sõna vaba mikrofoni all sõna palunud härra Hernhauser. võib-olla annaksin teile natukene huvitavat informatsiooni, me nimelt esitasime natukene aega tagasi suulise küsimuse komisjonile, nõukogule ja Euroopa välisteenistusele, samamoodi ka Euroopa Parlamendi peasekretäriaadile. me nimelt tahtsime teada saada, kui palju on Euroopa Liidus liikvel salastatud dokumente. Euroopa Komisjon meile informatsiooni selle kohta ei andnud. komisjon ütles, et selle informatsiooni andmiseks on administratiivne pingutus liiga suur. seepärast teeksin veel kord üleskutse komisjonile, avaldage see salastatud dokumentide arv, palun nõukogu puhul oli üllatavalt suur läbipaistvus, meile anti selgelt informatsiooni erinevate astmete kohta, kui palju on erinevaid salastatud dokumente erinevates astmetes. nii et teeksin neile suure komplimendi. mis puudutab välisteenistust, siis äh, äh me väga selget informatsiooni andnud, nii et ma arvan, et siin on meil võimalik suhteid parandada väga huvitav oli ka see, mida vastas meile Euroopa Parlament. meile vastati lihtsalt, et viimastel aastatel on olnud äh, kümme dokumenti, mis on parlamendile edastatud ja millel on olnud piiratud juurdepääs. kui me aga mõtleme, et meil on kümned tuhanded dokumendid erinevates informatsioonisüsteemides igal aastal see, siis on täiesti selge, et Euroopa Parlament on informatsioonist kõrvale jäetud ja niimoodi ei ole võimalik parlament parlamentaarset kontrolli läbi viia ja oleks tõesti mõistlik, kui erinevad institutsioonid salastatud dokumentide arvu oma kodulehked, lehtedel avaldaksid, siis me saaksime ka näha, kas nende dokumentide hulk on suurenenud või vähenenud, aitäh! see la parole. aitäh! ja nüüd sõna tagasi raportöör Hefnerile, kaks minutit tänan kõigepealt kõiki kolleege selle arutelu eest. me ju siin ei esinda mitte iseennast, vaid Euroopa kodanikke ja seepärast on meie ülesanne väga tähtis. me oleme kohustatud kõikide institutsioonide tööd, sealhulgas nõukogu tööd kontrollima me peame kaasläbirääkimisi pidama öö, ähm, eelarve osas, äh, seadussätete äh, väljatöötamisel ja seda kõike on võimalik teha ainult koostöös. nagu ma ütlesin, informatsioon peidab endas väga palju mõjuvõimu ja seepärast on väga tähtis neid, seda informatsiooni saada. diktatuurid äh, tavaliselt äh, salastavad informatsiooni, meie aga seda ei soovi teha, meil on vaja suuremat läbipaistvust ja tänase hääletusega teeme me suure sammu läbipaistvuse poole. olen kuulnud kogu aeg erinevaid kaebusi selle kohta, et ma ei ole näinud seda ja teist dokumenti. aga täna tuleb meil tõesti öelda, et meil on nüüd olemas kokkulepe ja me peame nüüd selle kokkuleppe praktiliselt ellu viima. meie oleme need, kes peavad välja töötama informatsiooni vahetamise kultuuri ja ma tegelikult eeldan, loodan, et meil see õnnestub me ei tea, kas meil on alati võimalik otsekohe saada kõiki dokumente, kuid on täiesti selge, et ilma selle kokkuleppeta me väga paljusid tähtsaid dokumente enda kätesse ei saaks ja parlamendi jaoks on väga tähtis, kui me arutame rahvusvahelisi lepinguid, nagu näiteks ACTA-t, et meil oleksid ka äh, kõik dokumendid ka inimõiguste vahelises dialoogis Hiinaga. Heidi Hautala pidi väga pikalt nõukoguga läbirääkimisi pidama selleks, et äh, paari dokumenti näha aga inimõiguste allkomisjon, raportöör seda dokumenti toona ei näinud seda praktikat tuleb muuta, meil on vaja rohkem läbipaistvust, sest läbipaistvus on toimiva demokraatia eelduseks. kutsun kõiki kolleege üles, kasutage seda uut õigust, mille me endale võitlesime, selleks, et me saaksime oma ülesandeid täita, suur tänu ka nõukogule, suur tänu ka härra Leenele, proua Vollisele, proua Hamsile ja härra Svobodale, suur tänu! aitäh! sellega lõpetame selle arutelu, hääletamine on täna kell kaksteist. järgmine